Juan Carlos äh, Vidal ja proua Tsuba on teatanud, et nad astuvad parlamendist tagasi alates kaheteistkümnendast jaanuarist. sellest teatati meile kolmeteistkümnendal jaanuaril. parlament võtab arvesse äh, nende äh, kohtade vabanemist ning teatab ka sellest riiklikele võimudele. üheteistkümnendal